katkestab sõnavõtja. tänan. kolleegid, ma tahaksin tervitada äh, Euroopa Majandusruumi delegatsiooni EFTA parlamendist Islandilt, Liechtensteinilt ja Norralt ka vaatlejate Šveitsi eh, Föderaalassambleelt, kes on meie külalisterõdul. mul on hea meel tervitada seda delegatsiooni Euroopa Parlamendis Strasbourgis, kus te osalete kolmekümne viiendal ühiskohtumisel täna ja homme. ma loodan, et eh, et hästi käivitunud töö käesoleval nädalal annab ka häid tulemusi ja aitab kaasa parlamentidevahelise koostöö tugevdamisele ning eh, parlamentaarse kontrolli tagamisele ja tugevdamisele Euroopa majandusruumis. tere tulemast, kolleegid! ja järgmisena saab sõna meie järgmine sõnavõtja, proua Van Brent. Dank u voorzitters. Um... Suur tänu härra president. kui kuulata seda arutelu, siis jääb silla järgmine, siis jääb silma järgmine asi. suur küsimus, millega tegelevad pea kõik fraktsioonid, nimelt kuidas majandusjuhtimist peaks ellu viima